number neli kaks tuhat üksteist aastaks kaks tuhat kaksteist, hääletus on nimeline. raportöör soovib sõna. Wysoka Izbo, pozwalam sobie zabrać głos, ponieważ nie mieliśmy debaty na temat e, tego budżetu korygującego. ma soovisin sõna, sest antud küsimuses arutelu pole toimunud. tegemist on väga tähtsa teemaga, me räägime siin Euroopa Liidu rahastamisest sisserändajate valdkonnas. ma palun, kolleegid, et, et annaksite oma poolthääle, sest see küsimus on tõesti Euroopa rahastamises väga oluline. suur tänu! nimeline hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud suur tänu, proua Jertševska. järgmine raport, proua Matera oma, see puudutab globaliseerumisega kohandamise fondi. hääletus on nimeline. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud järgmine hääletus, proua, proua Matera raport, Euroopa globaliseerumisega kohanemise fond, taotlus Arnsbergi ja Düsseldorfi poolt äh, autotööstus Saksamaal. nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud järgmine hääle-, vastu võetud. kolmas proua Matera raport Euroopa üleilmastumasiga kohanemise fond Roode Portugal, imeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud. palju õnne, proua Materjal, nende kolma raporti eest. härra Moreira raport, see puudutab kontsessioonide muutmist Euroopa Liidu ja Argentiina vahel kaubanduse küsimustes, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. järgmine hääletus, härra Moreira raport, Austraaliaga leping, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ning kolmas raport härra Moreiralt, see puudutab lepingut Euroopa Liidu ja Uus-Meremaa vahel. kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. suur tänu härra Moreira kolme raporti eest daamid ja härrad. järgmisena proua Wortmann kooli raport. see räägib eelarveseisundi järelevalvest ja majanduspoliitika järelevalvest ja kooskõlastamisest. muudatusettepanek number kolmteist, nimeline hääletus. hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud. Poddaję, poddaję pod głosowanie w ten sposób zmienioną propozycję. Järgmisena komisjoni ettepanek muudetud kujul, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud. järgmisena õigusloomeline resolutsioon, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud vastu võetud. suur tänu, palju õnne! palju õnne raportöörile proua Wortmann koolile. järgmine raport, proua Kulaari raport kolejne sprawozdanie pani Goulard w sprawie järgmine raport proua Goularilt mis puudutab eelarve järelevalvet eurolal. volinik soovis sõna, palun. Thank you, pre-, thank you, president täna president, lugupeetud äh, parlamendiliikmed, ma võin teile üle kinnitada, et et komisjoni avaldus on muudatusettepanekust üksteist õigesti esitatud. kuna tegemist on väga olulise avaldusega, tahaksin selle teile ette lugeda, et te oleksite kindlad selles. enne kahe tuhande üheteistkümnenda aasta lõppu kavatseb komisjon esitada aruande Euroopa Parlamendile ja nõukogule Euroopa riigi võlakirjade, eurovõlakirjade ühise emiteerimise all kollektiivse vastutuse põhimõttel kooskõlas määruse artikliga kaheksakümmend viis eh, eelarve järelevalve määruses euroalal. Need euro eh, väärtpaberid peavad tagama fiskaaldistsipliini ja suurendama eh, stabiilsust euroalal turgudel, kasutades ära ka likviidsust ning tagades selle, et eh, liikmesriigid, kellel on suuremad krediidireitingud, ei kannata kõrgemate intressimäärade läbi. raport, eh, kui see on õige, siis seda, selle järgneb ka õigusloomeline ettepanek. esimese aruandes parlamendile ja nõukogule, nii nagu artiklis kaheksa A on ette nähtud, kavatseb komisjon üle vaadata kõikide teiste mehhanismide toimimise Euroopa stabiilsusmehhanismi raames ja Euroopa stabiliseerimise rahastamisvahendi toimimise raportis ette nähtud ajaperioodil. see läbivaatamine keskendub mehhanismi funktsioneerimisele ja annab äh, lootust euroala stabiilsuse tagamisele tervikuna, äh, aitab suurendada eelarvedistsipliini liikmesriikide vahel äh, ja aitab tõhustada majanduse juhtimist ning koordineerimist ühenduse tasandil. sellega antakse hinnang ka institutsiooniliste ümberkorraldustele, hinnang, äh, mis äh, on loodud haldasuks nende rahastamisvahendite juhtimiseks ja nendega kaasnev majanduslike kasu ning erinevate institutsionaalsete organite aruandluspõhimõtteid mm suur tänu, härra volinik Olli Rehn. hääletagem. muudatusettepanek kümme, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud nüüd komisjoni ettepanek muudetud kujul, nimeline hääletus, hääletus on alanud kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud. järgmisena õigusloomeline resolutsioon, muudatusettepanek üksteist, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud. nüüd õigusloomeline resolutsioon muudetud kujul, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud. suur tänu, palju õnne, proua Kular! Przechodzimy do głosowania nad sprawozdaniem pana Haglu. Järgmisena hääletame euroalal esinevate ülemääraste mikromajand-, makromajanduse tasakaalunihete korrigeerimiseks võetavate täismeetmete üle härra Haglundi raport, muudatusettepanek neli hääle äh,, nimeline hääletus. hääletame, kas kõik on hääletanud, hääletamine on lõppenud. vastu võetud. nüüd Euroopa Komisjoni ettepanek muudetud kujul, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletamine on lõppenud, kas kõik on hääletanud, hääletamine on lõppenud. vastu võetud siis õigusloomeline resolutsioon, nimeline hääletus, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud, suur tänu, palju õnne, härra Haaglund! sprawozdanie pani ferreira w sprawie järgmisena proua Ferreira raport makromajanduse tasakaaluni ette ennetamine ja korrigeerimine. sõna soovis jällegi volinik Olli Rehn, palun. suur tänu, härra president, auväärsed saadikud. ma teeksin komisjoni nimel lühikese avalduse komisjon tervitab määruse vastuvõtmist, mis puudutab makromajanduse tasakaalunihete ennetamist ja korrigeerimist. komisjon tunnistab, et poliitiliste väljakutsetele vastuastumine võib liikmesriigiti erineda oma kiiruses, võttes arvesse seda, kui suuri muutusi on vaja läbi viia ning kui tundlik on olukord. eriti keeruline on olukord liikmesriikides, kus jooksevkonto defitsiit on eriti suur ning konkurentsivõime eriti palju langenud. komisjon mõistab ka, et liikmesriigid, mille jooksevkonto ülejääk on väga suur, peaks vastu võtma võtma meetmeid, mis suurendaksid siseriiklikku tarbimist ning seega ka majanduskasvu. määruse, selle määruse puhul on komisjon täiesti pühendanud antud lähenemise läbiviimisele, tuleb tagada, et makromajanduslik järelevalve võtab arvesse nii riike, kus on jooksev konto ülejääk või puudujääk ning seeläbi võetakse vastu ka vajalikke korrektiivmeetmeid. suur tänu! suur tänu, volinik, hääletame nüüd muudatusettepanek kolm, nimeline hääletus, hääletus algab. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. vastu võetud. järgmisena Euroopa Komisjoni muudetud ettepanek, nimeline hääletus, hääletus algab. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. vastu võetud. ja nüüd õigusloomeline ettepanek, muudatusettepanek number neli, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. ja äh, õigusloomeline ettepanek muudetud kujul, nimeline hääletus, hääletus algab. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. vastu võetud. ja ma tänan ja õnnitlen proua Elisa Ferreirat. järgmisena härra Feio raport ülemäärase eelarve puudujäägi menetluse rakendamine. muudatusettepanek seitse, hääletus algab, nimeline hääletus. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. vastu võetud. komisjoni ettepanek muudetud kujul, nimeline hääletus, hääletus algab kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. vastu võetud. järgmisena hääletame õigusloomelist resolutsiooni nimeline hääletus, hääletus algab. kas kõik on hääletanud? tänan teid, hääletus lõppes tänan, vastu võetud ja õnnitlen härra Feiot. Vikifordi raport liikmesriikide eelarveraamistiku nõuded. komisjon soovib teha sellega seoses avalduse, volinik, sõna on teil ma tahan teha avalduse, nii nagu komisjon on selle heaks kiitnud. komisjon äh, tuletab meelde võetud kohustuste, et tagada liikmesriikides vastavustabelite vastuvõtmine, sidudes ülevõtmismeetmed Euroopa Liidu direktiividega ja teataksid nendest ka komisjonile Euroopa Liidu õigustiku ülevõtmise raamis. ja seda kodanike huvides, parema õigusloome ja õigusliku läbipaistvuse valguses. ja selleks, et äh, kindlaks määrata siseriiklike eeskirjade kooskõla Euroopa Liidu reeglitega. Äh, komisjon kahetseb, et ei ole toetatud seda ettepanekut, äh, mis puudutab nõukogu direktiivi liikmesriikide eelarveraamistiku kohta, mille eesmärk oli äh, muuta vastavustabelite koostamine kohustuslikuks. komisjon aga kompromissi vaimust kantuna ja selleks, et tagada selle ettepaneku vahetu heakskiitmine, aktsepteerib selle kohustusliku nõude asendamise nii nagu ta tekstis on esitatud, nende sätetega, milles julgustatakse liikmesriike seda tava omaks võtma. kuigi selles õigusaktis komisjoni äh, sammu ei tohi pidada pretsedendiks ja komisjon jätkab jõupingutusi, et koos Europarlamendi ja nõukoguga leida äh, sobiv lahendus sellele horisontaalsele küsimusele. suur tänu, volinik ja läheme nüüd hääletuse juurde. muudatusettepanekud kolm kuni viis, kes on poolt? kes on vastu? kes on erapooletud, vastu võetud. ja nüüd äh, õigusloomeline ettepanek muudetud kujul, nimeline hääletus, hääletus algab. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. vastu võetud. suur tänu ja õnnitlused raportöör Vicky Fordile daamid ja härrad, sellega me oleme lõpetanud hääletuse majandusjuhtimise kuus paki üle ja ma tahaksin õnnitleda kõiki raportööre ja majanduskomisjoni ja ka neid komisjone, kes on omapoolsed arvamused esitanud nimetatud raportitele. ma arvan, et nad tegid suurepärast tööd ja ma tahaksin neid südamest tänada selle eest, tulemus on suurepärane ja see on ka põhjuseks, mis ma tahan õnnitleda kõiki koja liikmeid sel puhul. kuid päevakord jätkub ja järgmisena hääletame seksuaalse sättumuse ja soolise identiteedi käsitlemine ÜRO Inimõiguste Nõukogus on meie järgmine hääletus. lõige üks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek kaksteist, kes on poolt? kes on vastu? ma arvan, et me peame kontrollima elektrooniliselt, hääletus algab. kas kõik on hääletanud, hääletus lõppes tagasi lükatud. muudatusettepanek üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek üheksateist, kes on poolt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 kas kõik on hääletanud, hääletus lõppes. tagasi lükatud. kolm identsed muudatusettepanekud kaks, seitse, neliteist, kes on poolt, vastu. kontrollime üle, elektrooniliselt hääletus algab kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. vastu võetud. ja ma kutsun teid üles kätt üles tõstma, sest muidu ma ei näe, kuidas te hääletate. muudatusettepanek kakskümmend kaks, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud? kolm, üheksa ja kuusteist identsed, kes on poolt? vastu. kontrollime üle elektrooniliselt. kolm, üheksa ja kuusteist. hääletus algab. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. vastu võetud muudatusettepanekud neli, kaheksa ja viisteist, jällegi identsed, kes on poolt? vastu? kontrollime üle elektrooniliselt. kas kõik on hääletanud, hääletus lõppes. vastu võetud muudatusettepanek üksteist, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kui soovite, kontrollime üle elektrooniliselt, hääletus algab me räägime muudatusettepanekust kakskümmend üks, kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. vastu võetud. lõige kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek viis poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kolm identsed muudatusettepanekut, kuus, kümme ja seitseteist, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. põhjendus punkt B. preambulast. me kontrollime kolmeteistkümnendat, hääletus algab. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. vastu võetud põhjenduspunkt B poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek kolmteist poolt, vastu kontrollime üle elektrooniliselt, hääletus algab kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. tagasi lükatud. selge häälteenamusega tagasi lükatud. järgmisena hääletame meie resolutsiooni ettepanekut nimelise hääletusena, hääletus algab. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes vastu võetud, õnnitlused. sellega on hääletuste voor lõppenud ja nüüd asume hääletuste selgituste juurde. pasamos a las explicaciones de voto sobre el informe de la señora Vorman Koll supervisión de situaciones presupuestarias. Eh, ja nüüd proua Wortmann Kooli äh, raporti äh, kohta eelarve seisundi järelevalve, proua Vanescu. Äh, president, ma hääletasin selle